meetmed soolise pensionilõhe vähendamiseks Euroopa Liidus. ja annangi kõigepealt sõna komisjoni esindajale, volinik Tysonile, palun. aitäh, lugupeetud parlamendisaadikud, kui me aasta tagasi ametisse astusime, siis sotsiaalne õiglus oli meie töö keskmeks ja ma nõustun teiega, et sooline pensionilõhe on täiesti vastuvõetamatu. nelikümmend kuni nelikümmend kuus protsenti on see riigiti Euroopa Liidus ja on selge, et poliitikatega saame saavutada muudatusi, me peame tagama võrdse võimalused juba enne, kui jõutakse pensioniikka, me juba tegeleme sellega ning Eh, selles vallas eh, viin ellu lisameetmeid. enne selle aasta lõppu tutvustame soolise võrdõiguslikkuse kava. see puudutab kõiki Euroopa algatusi, see on platvorm, millega parandatakse soolist võrdõiguslikkust ning see tegeleb ka pensionilõhe vähendamisega. nagu te teate, aastal kaks tuhat kuusteist peab komisjon tutvustama hooldajate ja lapsevanemate kava, mis puudutab töö ja pereelu ühildamist ning naiste alaesindatust tööturul. meie usume, et selline uus lähenemine toob kasu kõigile, nii töötavatele vanematele kui teistele hooldajatele, kes soovivad töö ja pereelu paremini ühendada ning ka naistele, et toetada nende osalust tööturul ja võimaldada ka naiste ja meeste paremat kohustuste jagamist ning see tugevdab ka soolist võrdõiguslikkust. avalikud konsultatsioonid, sotsiaalpartnerite kaasamine on juba käivitunud. lisaks algatus tutvustab ka paindlikku töökorraldust ning kvaliteetseid toetusmeetmeid, tagades naiste esindatusele kõikides valdkondades. kui na-, kuna naised on tööturul vähem esindatud seoses nende muude kohustustega lapsevanemana, see, seda kõike tuleb silmas pidades, kui me räägime ka pensionilõhest ning äh, erinevusest naiste ja meeste vahel, mis puudutab erinevaid toetusi. komisjon on selles vallas ellu viinud mitmeid teadlikkust tõstvaid äh, algatusi. neli miljonit eurot on ette nähtud liikmesriikidele aastal kaks tuhat kuusteist, et tõsta teadlikkust soolise pensionilõhe vallas ning et välja tuua selle algpõhjused, seda kodanike programmi raames. mis puudutab pensionilõhet, siis jälgime soolisi erinevusi selles vallas. me oleme juba kokku leppinud Eurostatiga, et järjepidevalt soolise pensionilõhe arve uuendada, jätkame ka tööd liikmesriikidega, tööhõive ja sotsiaalkaitsekomisjonis metodoloogia osas et hinnata soolisi erinevusi pensioni osas ning loomulikult lähtume erinevatest uuringutest Euroopa poolaasta raames. siin vaatame peamisi indikaatoreid, nii nagu palgaerinevus ja just vanemas eas me lähtume indikaatoritest, mida komisjon on soovinud just soolise võrdõiguslikkuse vallas, et teadlased välja arendaksid. viimased andmed, mis lähtuvad parandatud metodoloogiast, on olnud kasutusel kahe tuhande viieteistkümnenda aasta aruandes, mida on kasutanud ka Sotsiaalkaitsekomisjon indikaatorid näitavad, kuidas varasemad erinevused tööhõives, näiteks tööturg või karjääri pikkus on mõjutanud soolisi erinevusi pensionite suuruse osas. teatud määral pensionisüsteemid leevendavad varasemaid soolisi lõhesid, näiteks miinimumgarantiipension äh,, toitakaotuspension, mis on et,, näeb ette lisatoetuse ja ilma nende meetmeteta oleks vaesuse risk veelgi suurem. lisaks sellele, et parandada soolist võrdõiguslikkust ja tööhõivet, on meil vaja parandada ka neid tagatisi, et positiivselt lõpetada, tahan rõhutada tänu naiste kasvavale esindatusele tööturul viimase kolmekümne aasta jooksul on soolised lõhed vähenenud või peaksid vähenema ja kohati isegi märkimisväärselt, aga kui me ei suuda soolisi erinevusi tööhõives kaotada, siis tekib see probleem uuesti pensionite puhul esile. seetõttu ei tegele me mitte ainult soolise pensionilõhega, vaid ka tõhustame oma meetmeid kõikide nende teemade puhul. suur aitäh ja nüüd jõuame edasi fraktsiooni nimel kõnelejate juurde. rahvapartei nimel saab äh, kõigepealt pooleteiseks minutiks sõna Agnieszka Koltšovska-Rajevitš, palun suur aitäh, lugupeetud president, lugupeetud volinik. olukord, kus äh, naised äh, ei suuda välja teenida piisavat pensioni, on ebaõiglane ja seetõttu olen ma ääretult tänulik äh, selle eest, mida te olete öelnud soolise pensionäri kohta kohta, tänan ka teiste avalduste koha pealt ja tänan ka tulevaste avalduse, avalduste ees, sellepärast et soolise pensionile küsimus on väga suur ebaõiglus, eriti just naiste jaoks nende äh, erialases karjääris. me teame, et siin on akumuleeriv indikaator äh, ja meile tooks kasu kaasa see, kui me kasutaks seda ära selleks, et võrdsust äh, rohkem äh, tagada Euroopa tasandil. me peame vaatama, millised on põhjused, äh, mis on põhjustanud soolise pensionilõhe ja me ei pea keskenduma mitte ainult sümptomitele. põhjusteks on loomulikult naiste osalus tööturul, nende tööstaaži pikkus ja palk. me peame vaatama seda, mil määral on naised kaasatud tööturule ja kui me tõesti tahame väärikat pensioni meestele ja naistele, siis me peame võimaldama naistel teenida eh, selline pension endale, me ei pea vaatama mitte ainult töö ja eraelu hildamise küsimust, me peame vaatama ka hariduslikke aspekte ja teisi aspekte eh, selleks, et tagada, et naised ei oleks tööturul segregeeritud et neid saaks edutada. see tähendab seda, et me peame välja töötama need strateegiad, mis seda võimaldaksid, me peame vaatama äh, teadusuuringuid, mis puudutavad soolist pensionilõhet ja äh, see küsimus tuleks lahendada Euroopa Liidu tasandil, aitäh! suur aitäh ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel saab sõna Juta Steinturk, teil on poolteist minutit ja suur aitäh, tõsiasi, kas äh, Äh, tegemist on naise või mehega, äh, on otsustav, kui me räägime juurdepääsust tööturule, töötingimustele ja kui me räägime ka panga, palgast ja Euroopa Liidus me teame ju, et äh, Äh, naised äh, teenivad umbes äh, kuusteist protsenti vähem kui mehed ja see peegeldub ka hilisemates palkades ja komisjon nüüd planeerib, nagu te, proua Tyson, ütlesite, selle teemaga tegelema. laste eest hoolitsemine ja need teenused peaksid tõhusamaks muutuma, tööajad peaksid paindlikumaks muutuma ja mehed peaksid ka rohkem panustama majapidamisse, see on kõik väga tore, aga see ei lahenda põhiprobleemi, sellepärast et me räägime siin esmajoones siiski palgaerinevus kohustustest ja me peame sellega äh, tegelema, meil on vaja kohustuslikke tegevuskavasid selleks, et äh, naised ja mehed oleksid võrdsetel alustel äh, tööturul. meil on vaja võrdseid palku ja meil on vaja reegleid, mis oleksid kohustuslikud komisjon on öelnud, et tuleb andmeid koguda naiste ja meeste palkade erinevuste kohta ja tuleb tegutseda selleks, et saavutada läbipaistvus palkade küsimuses ja e, ainult nii on võimalik e, vähendada ja kaotada erinevus palkade vahel ja ainult nii on võimalik see e, pensionilõhe Euroopas kaotada, aitäh. suur aitäh ja nüüd saab liberaalide nimel kaheksa minutiks sõna Mariann Harkin, palun. suur aitäh, lugupeetud volinik, selle vastuse eest soolise palgalõhe ja pensionilõhe äh, arvud on suur äh, mureallikas. minu koduriigis Iirimaal on äh, neliteist protsenti palgalõhe, üleüldine sissetulekute lõhe on umbes kolmkümmend protsenti ja pensionilõhe on nelikümmend protsenti. Need on väga šokeerivad arvud ja siin on erinevad küsimused, millele me peame vastuse andma. kõigepealt see, kuidas oleks võimalik vähendada praegust olemasolevat pensionilõhet ja teiseks, mida me saame ära teha selleks, et tagada see, et nende inimeste inimeste pensionid, kes praegu on tööturul, oleksid tulevikus piisavad. mul oli väga hea meel kuulda, et te rääkisite ka võimalikest lahendustest, te rääkisite näiteks eritüübilisest pensionitest ja te rääkisite ka miinimumpensionist või miinimumsissetulekust inimestele, kes on juba pensionieas. mina toetan neid ettepanekuid igati. ma arvan, et me peame mõtlema ka äh, muudele asjadele, meil oli just töötervishoiu ja ohutusalane arutelu ja me peame tagama selle, et sellised ohutud ja tervislikud töökohad oleks tagatud, et töö ja koduelu oleks võimalik ühildada ja et tööaeg oleks paindlik inimeste soovi korral, et kui inimesed tahavad tööd kauem teha, siis oleks ka võimalik. aga äh, me peame äh, vaatama ka äh, seda, mis puudutab äh, töölt puudumist, kas siis haiguse või lähedaste hooldamise tõttu me peame ka selle valdkonnaga reguleerima. me peame küsima, kas see on vastuvõetav, et need inimesed, kes hoolitsevad nende pereliikmete eest, kes vajavad hooldust, mõistetakse äh, suuremasse vaesusriski äh, vanemas eas. minu arvates ei ole see vastuvõetav, sellepärast et äh, praegusel hetkel on ühiskond niimoodi üles ehitatud, et perekonnad peavad ise oma lähedaste eest hoolitsema, nad ei saa palgata selleks äh, inimesi ja seetõttu me peame äh, ühiskonda ähm, kaasama äh, ja, ja töösuhetesse kaasama ka selle aspekti, mis puudutab tasuta hooldust. suur aitäh ja nüüd pooleteiseks minutiks saab sõna vasakpoolsete nimel kolleeg Boylan, palun, suur aitäh Äh, ja sooline pensionilõhe äh, minu koduriigis Iirimaal on suurenenud äh, pärast majanduskriisi puhkemist ja selle tulemuseks on see, et paljudel naistel ei ole majanduslikku sõltumatust ja sellega seonduvat väärikust ka pensionieas. me teame, et pensionilõhe on erinevatest faktoritest tingitud, nende hulka kuulub ka palgalõhe, aga me peame mõistma ka seda, et kui me räägime ennetavatest meetmetest ja soolise pensionilõhe ennetamisest, siis me peame mõistma siis seda, et kasinuspoliitika poliitika eh, ei too meile kasu kaasa, pigem toob kahju selles valdkonnas kahe tuhande kaheksandast aastast on valitsuse otsused eh, Iirimaal naiste olukorda hullemaks muutnud. Eh, valitsus on riigiteenistuse pensionimäärasid vähendanud ja eriti just sellistes valdkondades, mis on just naiste poolt hõivatud, näiteks õpetus, õpetajad ja, ja, ja meditsiinipersonal. lisaks sellele on äh, Äh, väga äh, väikesepalgalisi töökohti meil äh, ja eriti just naised on sellistel madalapalgalistel töökohtadel, see trend suureneb üle kogu Euroopa. ja see kõik toob kaasa selle, et mõned naised ei saa olla kaasatud produktiivsesse majandusse ja nad on sunnitud vastu võtma ebakindlaid madalapalgalisi töökohti ja see tähendab seda, et nad ei saa osaleda mingisuguses pensioniskeemis äh, või kavas ja me peame mõistma, et kasinuspoliitika on kohutavaid tagajärgi kaasa toonud, eriti just naiste jaoks ja me peame need arengud ümber pöörama, suur aitäh ja nüüd pooleteiseks minutiks saab sõna kolleeg Arena, palun Ah, <laughs> euh. aitäh, proua volinik, äh, selle sissejuhatuse eest. Äh, tõsi, ähm, pensionilõhe ei ole midagi, mis tekiks kuuekümne viie aastaselt, see on miski, mis tekib kogu karjääri jooksul, ma ütleks, et juba enne töötamise algust, see puudutab neid traditsioonilisi naise rolle, mida ja asju, mida me õppima hakkame, kui me vaatame, et mida vähem äh, kvalifitseeritud te olete, seda suurem on palgalõhe, siin on juba tegemist äh, diskrimineerimisega sellel tasandil Ehm, tegemist on ka osalise tööaja äh, küsimusega, mida ei võeta arvesse pensioni arvestamisel, tegemist on ka sellega, et ähm, rasedus- ja sünnituspuhkusega, mida mehed samal määral ei võta äh,, raske on ühitada töö ja pereelu äh,, ja seetõttu kohati laskutakse, lahkutakse tööturult ja tekkinud ongi need äh, vaesed vanainimesed ning äh, naised, kellel ei ole kasu ei kolmandast ega neljandast pensionisambast äh, ja naised jõuavadki just nimelt vaeste naiste kategooriasse. parlament on toetanud seda ähm, tegevuskava ähm, ma rõhutan ka see äh, isapuhkuse olulisust äh, ja eelkõige esimest pensionisammast, mida tuleb korralikult rahastada, äh, aga see, mida me Euroopas näeme, tähendab pigem seda, et esimest pensionisammast pidevalt vähendatakse. seega on kõnelejate nimekiri lõppenud, nüüd on vaba mikrofoni voor ja esimesena saab sõna proua Rodriguez. Eh, aitäh eh, härra juhataja talunikud eh, mm, eriti naised neil on väga palju raskusi mm, haigekassa maksete tasumisega erinevatel põhjustel, majanduslikel ja kultuurilistel põhjustel ja nad kõik kannatavad diskrimineerimise all. kahekümnendal sajandil oli Austria talu naistel väga suuri probleem, võitlusi, võitlesid ka ähm, talunaised äh, Galiitsias, kes olid abielus meestega, kes äh, töötasid teistel elualadel ning kellele ei antud õigust teha sissemakseid sotsiaalkassadesse ja enamus naistalunikke saab madalamat pensioni kui meestalunikud. kuidas analüüsite seda probleemi, kuidas vähendada pensionilõhet, siis palun võtke arvesse ka äh, naistalanike probleeme ja seda, et vaja on naistalanike õigusi arvesse võtta. aitäh ja nüüd saab sõna proua Jatsovetska. lugupeetud daamid ja härrad, me oleme üritanud võidelda erinevate lõhedega meeste ja naiste vahel Euroopa Liidus juba aastaid, aga nüüd on tegemist siis pensionilõhega ja kui vaadata erinevusi äh, Äh, näiteks palkades äh, kolmteist protsenti, pensionite puhul on see lõhe veelgi suurem. nüüd äh, me oleme aru saanud, et need, see pensionilõhe tuleneb ebavõrdsest kohtlemisest tööturul, meil on Euroopa Liit kaks tuhat kakskümmend strateegia, me peame liikuma edasi naistevastase diskrimineerimise kaotamisel üks neljast naisest ei ole iialgi töötanud ametlikult töökohal ja see tähendab suuri probleeme pensioniõigustega. meil on vaja see probleem lahendada, sest muidu me oleme veel, on naised veelgi halvemas olukorras, kui nad näiteks lahutavad aitäh ja järgmisena saab sõna proua Zuber üheks minutiks. aitäh. ei ole paremat ennetamist kui tagada sissetuleku võrdsus meeste ja naiste vahel. seetõttu tuleb äh, tegeleda töötasudega, ähm, et töötajatel ei tohiks olla hirmu eh, diskrimineerimisest teadaandmisel, kohud peavad neid kaitsma, vaja on eh, viia läbi tööinspektsioone, vaja on kehtestada, kehtestada sanktsioone tööandjatele, kes eh, õigust ei, ei järgi ning tuleb arvesse võtta ka seda, et ei tohi diskrimineerida emasid, kes on rasedus- ja sünnituspuhkust võtnud, need on paar meedet ainult ja samal ajal tuleb võidelda universaalse sotsiaalkaitsesüsteemi eest, et naistele tagada inimväärne elu. aitäh ja lõpetuseks saab veel kord sõna volinik Rood Haissen. aitäh, lugupeetud saadikud, suur tänu teie toetuse eest tõepoolest äh, ei saa leppida sellega, et meil on äh, pensionilõhe neli, neljakümne protsendine ja, ja keskmiselt palgalõhe on kuusteist protsenti, vaja on äh, koos võidelda selle probleemi vastu, me keskendume tööle, kuidas millistes sektorites töötavad naised, mm, kas naised töötavad osalise tööajaga, vaja on Äh, tegeleda ka selle reegliga, et võrdse töö eest tuleb maksta võrdset palka, tihti sellest kinni ei peeta ning teine asi, vaja on ka analüüsida pensionisüsteeme endid, mm, vaja on spetsiifilisi reegleid, ma siin mainisin mõningaid asju, näiteks äh, näiteks oma lähedaste eest hoolitsejate ähm, arvesse võtmist ja süsteemi korrigeerimist selle alusel ning nagu ütles proua Areena, vaja on tegeleda ka teise pensionisambaga ähm, ja meie pensioni adekvaatsuse raportis äh, me rõhutame, et meil peavad olema jätkusuutlikud pensionisüsteemid äh, et vaja on piisavat kaotet selleks, et tagada korralik inimväärne elu pensionäridele, vaja on laiendada teist pensionisammat, me töötame selle kallal ning me võtame arvesse naiste olukorda, eriti nendes sektorites, kus naised suuremal määral tegutsevad. nagu te teate, meil on siin uue algusega tegemist selles osas, mis puudutab rasedus- ja sünnituspuhkust, selles osas on, oleme küll veidi maha jäänud, aga meil on palju võimalusi, mis võiksid tuua lahenduse, nii et te, jätkame koostööd lahenduste leidmise nimel. aitäh proua Tysonile ja sellega on arutelu nüüd